nende keskkonnamõju on mitme küljega. aga veel kord tänan raportööri ja loodan, et nendel raportitel on mõju ka Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimistele. suur tänu, kolleeg Kasak, järgmisena Roheliste nimel kolleeg Taylor, kaks ja pool minutit